Okay. Dear colleagues, may I ask you to take seat and it's a pleasure. kallid kolleegid, palun võtke istet, väga meeldiv on siin olla meie ühiskoosolekul. tervitan siin härra Neves, Neven Maatest, Euroopa Kontrollikoja liiget ning Sabin Nõudin-Šligerit, kes on Euroopa Keskpanga nõukogu aseesimees. Econi komisjonil on väga hea meel kuulata ära, mida on Euroopa Kontrollipojal öelda ähm, Euroopa Keskpanga järelevalve rolli kohta, ühtse järve järelevalvemehhanismi kohta ja Euroopa Keskpank külastab äh, EKONi komisjoni sageli, et rääkida eh, pangandussektori arengutest ning meie jaoks on väga tähtis Euroopa Keskpanga tegevus eh, Pangandusliitu selle samba valdkonnas. kaks nädalat tagasi algatasime teist algatusraportit, eh, mis puudutab Pangandusliidu arengut kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning viidatakse selles ka korduvalt äh, sellele Euroopa Kontrollikoja eriraportile, Euroopa Keskpanga personali äh, hinnangule ning sõltumatuse hinnangule Euroopa Kontrollikoja poolt. kui teil on midagi siin omalt poolt lisada, siis palun. mul on väga hea meel, et me saame koos äh, ennast äh, tutvustada, tavaliselt tervitussõnadele läheb veel kauem aega kui liiklushommikus istumiseni, et ma annaksingi kohe sõna härra Neven Matisele. suur tänu lugupeetud äh, esimehed, lugupeetud daamid ja härrad, äh, suur tänu teile selle võimaluse eest tutvustada Euroopa Kontrollikoja raporteid, mis käsitleb ühtset järelevalvemehhanismi. Te olete tuttavad selle taustaga, äh, samas see algatus oli ülemaailmse panganduskriisi areng, Euroopa juhid otsustasid, et meil tuleb luua uus järelevalvemehhanism. selle otsuse tingis pangandus- ja finantssüsteemide šokk mitmes Euroopa riigis kui võeti liigselt riis, riske aastaid, siis pärast seda väga paljud laenuinstitutsioonid pidid äh, riikliku toetuse peale lootma jääma ja pakk. ja see tuli loomulikult maksumaksjad taskust. selleks, et seda tulevikus vältida, otsisid, otsustasid Euroopa poliitilise tasandi otsustajad luua Euroopa järelevalvemehhanismi. Euroopa Keskpanga ülesandeks oli olla täht-, hinnata seda protsessi ning olla järelevalvajaks, me, me oleme otseseks järe-, järelevalveorgan üle saja kolmekümnele äh, asutusele ning äh, mikrohoolsuskohustuse järelevalve jääb ka meie äh, õlule kogu euroalal. liikmesriikide pädevad asutused täidavad samuti mitmeid ülesandeid, nemad näiteks on endiselt tarbijakaitse vallas pädevad, rahapesuvastases kontrollis pädevad ning nemad teostavad järelevalvet ka väiksemate pankade üle, lisaks sellele pakuvad nad ka mikrohoolsuse järelevalve äh, sisendit Euroopa Keskpangale. kuivõrd see on väga oluline protsess, siis otsustas Euroopa Kontrollikoda viia läbi oma auditi, keskendudes järgnevatele valdkondadele. kõigepealt, kuidas Euroopa Keskpank Äh, hindab, äh, üles ehitas ühtse järelevalve mehhanismid, kuidas on töö korraldatud, milline on juhtimisstruktuur, kuidas on raamatupidamine korraldatud ning kuidas Euroopa Keskpank on korraldanud ning eraldanud ressursid äh, nii kohapealseks kontrolliks kui ka väliskontrollideks milline on siis meie tegevuse tulemus? järelevalvesüsteem, mis üles ehitati, oli keeruline ning see seati paika juba kiiresti umbes tuhat inimest võeti tööle, kolmteist kuud võttis see protsess aega, see oli muljetavaldav tulemus. aga avastasime ka seda, et uue süsteemi keerulisus on suureks väljakutseks ning uus mehhanism äh, tugineb äh, kooskõlastamisel, koordineerimisel Euroopa Keskpanga äh, personalide ning osalevate liikmesriikide personalide, personali vahel. jõudsime ka järeleva, järeldusele, et just see järelevalvemehhanismi, järelevalvenõukogu ei teostab piisavat kontrolli inimressursside ning äh, nõustamistegevuse, järelevalvetegevuse üle. ning äh, Euroopa Keskpangal on kohustus äh, hoida lahus oma raha ning järelevalve rollid, aga mõningad Euroopa Keskpanga osakonnad pakuvad teenuseid mõlemas valdkonnas ning leidsime, et riskide vähendamisega ei ole piisavalt tegeletud selleks, et täielikult vältida igasugust huvide konflikti nende kahe funktsiooni vahel. Euroopa Keskpank ei olnud ka oma personalikasutuste äh, äh, ennetavalt äh, analüüsinud, nii et äh, praegu on personalipuudus. ja kui me räägime äh, suurte pangandusgruppide otsesest toetusest ja järelevalvest, siis Euroopa Keskpank sõltub väga palju Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste personalist, otsene järelevalve üle selle saja kahe, saja kahekümne pangandusgrupi üle on väga tähtis ainult kaksteist protsenti kohapealsetest inspektsioonidest on tegelikult läbi viidud äh, Euroopa Keskpanga töötajate juhtimisel. ülejäänu äh, töö on ära teinud pädevad asutused koha pealt. avastasime üllatusega ka, ka seda, et äh, probleemiks ei ole mitte ainult ebapiisav personal, protsessi alguses, vaid et ka käsiraamatust lähtuvalt, järelevalve käsiraamatust lähtudes peaks olema ka nii tulevikus. siin on meie arvates äh, teatav äh, vastuolu selle vahel, mida õigusloojad on soovinud, et Euroopa Keskpank oleks järelevalvajaks saja kahekümnele suurpangale äh, ning eraldaks ka oma personali selleks ja siis selle äh, vahel, et äh, tegelikult on liikmesriikide pädevate asutuse töötajad selliste kontrollide juhtideks. leidsime, et äh, üleüldiselt ei ole nii ühtsetel järelevalvemeeskondadel kui ka kohapealsetel kontrollmeeskondadel piisavalt töötajaid ja äh, seda äh, edastasime ka oma teatises järelevalve nõukogule. süsteem on keeruline inimesed tulevad äh, keskpangast äh, ja pädevatest asutustest ja Euroopa Keskpangal ei ole piisavalt äh, süsteemi, et hinnata liikmesriikide pädevate asutuste personali tegevust ja selle tõhusust. Euroopa Keskpank vastutab ja on juhi positsioonil, aga neil ei ole võimalusi tegelikult liikmesriikide pädevate asutuste töötajate hindamiseks. ja samuti ei saa isegi hinnata personali tegevust ega edutamist, sellepärast et mõningates liikmesriikides oleks seadusevastane isegi. Need olid meie peamised järeldused pärast oma kontrolli. me vaatasime operatiivset tõhusust kontrollide kohta ainult osaliselt, Euroopa Keskpank Äh, esitas meile dokumente küll, äh, mida me vajasime oma kont-, äh, oma kontrolli jaoks, Euroopa Keskpank leidis, et me tahtsime dokumente, mida, mis ei kuulu meie pädevusse, aga meie leidsime, et audiitori eelisõiguseks on määratleda seda, milliseid dokumenti on auditi läbiviimiseks vaja ja Kontrollikoda kavatseb selle teemaga edaspidi tegeleda ning õigusloojate arvamus sellises küsimuses on ka meile oluline peab ütlema ka seda, et meie kogemused näitavad äh, sedasama, mida on öelnud liikmesriikide auditiasutused, nii et on tekkinud teatav auditi lõhe ühtse järelevalvemehhanismi sisseviimisega, sellepärast et Euroopa Kontrollikoda ei äh, kata kogu liikmesriikide pädevate asutuste üle varem teostatud äh, kontrolli ulatust aga kui me räägime nüüd positiivselt, siis oleme esitanud mitmeid soovitusi, äh, üle kolmeteistkümne soovituse, aga need soovitused jagunevad kolmeteistkümnesse rühma. ja Euroopa Keskpank on nõustunud äh, kaheteistkümnega kolmeteistkümnest rühmast. üks äh, soovitustega rühm, millega ei nõustutud, oli eelarvemenetlusega seotud soovitus. me nägime, et kogu süsteem sõltub ebapiisavatest ressurssidest ja seda negatiivses mõttes ja me leidsime, et, et ähm, nõukogul peaks olema rohkem volitusi eelarvega seoses, Euroopa Keskpank aga leiab, et et äh, nõukogu ei saa kontrollida eelarvet ega ka äh, ressursse, kuivõrd tegemist ei ole otsustava organiga, vaid organiga, mis toodi Euroopa Keskpanga struktuuri ühtse järelevalvemehhanismiga, mis on sekundaarse õigusloome tulemus. Euroopa Keskpank mis puudutab jagatud teenuseid ja funktsioonidega ühte patta panemist, Äh, nad ütlesid, et täielik lahushoidmine vähendaks tõhusust ja suurendaks kulusid, aga me ei tahtnud, et jagatud teenused täielikult kõrvaldatakse, me tahtsime lihtsalt seda, et võimalike äh, eesmärkide konflikti õigussüsteemidega seoses äh, tuleks arvesse võtta ning seda ära hoida süstemaatiliselt. ja siis Euroopa Keskpanga Äh, personal äh, ning Euroopa Keskpank, ta oli väga koostöövalmis meie auditi läbiviimisega seoses, nagu ma ütlesin, Euroopa Keskpank äh, nõustus kaheteistkümne soovitusega kolmeteistkümnest ja isegi kolmeteistkümnendaga lepiti osaliselt. nii palju siis minu poolt praegusel hetkel sissejuhatusena. suur tänu, Sabin Lautentšliiger, palun. suur tänu austatud äh, esimees, austatud parlamendiliikmed, austatud kontrollikoja liige. suur tänu, et andsite mulle võimaluse kommenteerida Euroopa Kontrollikoja auditi tulemust. tervitame sellist välist hinnangut Euroopa Kontrollipoja poolt sellele, mida võiks veel parandada selleks, et meie äh, ühtse järelevalvemehhanismi ja juhtimise tegevust parandada. parandada seda tõesti saab ja seetõttu Euroopa Keskpank on nõus praktiliselt kõikide soovitustega Euroopa Kontrollikoja poolt ning me oleme nende rakendamise kallal tööd juba alustanud. töötame mitmete soovitustega, nagu näiteks otsustusprotsessi voolu joonestamine, oleme moodustanud delegatsiooni raamistiku, võtame arvesse läbipaistvuse suuremat vajadust eelmisel aastal avaldasime mitte ainult pangandusstatistika, vaid äh, viisime sisse ka uue teavitamise äh, vahendi meie uudiskirja ning korraldame ka teemakohaseid äh, töökodasid. konsulteerime ka ärisektoriga, tööstusega rohkem ka, ka siis, kui meil tegelikult ei ole otsest kohustust nendega konsulteerida. mis puudutab ülejäänud soovitusi, siis praegusel hetkel mõtiskleme me tegevuskavade üle, mis peaksid aitama äh, Euroopa Kontrollikoja soovitusi ellu viia, eriti mis puudutab äh, kohapealseid kontrolle, personalikoolitust. leppisime näiteks kokku uues äh, koolitusõppekavas ja, ja infotehnoloogiasüsteemide parandamise meetmetes. aga me peame loomulikult arvesse võtma ka me kaasõigusloojate poolt seatud õiguslikest raamistikest. Neid tuleb samuti arvesse võtta. ja mis puudutab kõiki neid küsimusi ja seda, kas me pakkusime äh, kõiki dokumente, mida Kontrollikoda soovis, siis ma olen täiesti veendunud, et me andsime Kontrollikojale auditiks kõik dokumendid, mida me tohtisime anda meie mandaadist lähtuvalt. ja Euroopa Keskpank peab lähtuma artiklist kakskümmend seitse lõige kaks ECB-st ning artikkel kakskümmend äh, lõige seitse kehtib meile ka SSM-i määrusest ja me lähtusime nendest artiklitest, pakkusime auditimeeskonnale äh, äh, muljetavaldav arvu dokumenti, üle kolmesaja dokumendi ja meil oli mitmeid kohtumisi äh, ja kõikides nendes pidasime õigusraamistiku poolt seatud piirangutest kinni. mõningad dokumendid, nagu näiteks nõukogu äh, koosolekute protokollid ning äh, nõukogu järelevalve otsused, samas ei ole sellised, mida me oleksime saanud edastada, sellepärast et sellisel juhul ei oleks hinnatud ainult meie tegevuse tõhusust ning see oleks äh, hõlmanud ka informatsiooni, mis äh, on kaitstud konfidentsiaalsuse kohustusega, kuivõrd puudutab kolmandaid äh, osapooli. me ei ole valmis jagama kolmandate osapoolte poolt tulevat teavet. see ei tähenda ka, ka seda, et Euroopa Kontrollikoda ei oleks saanud täiendavat infot, ma toon teile ühe näite selle kohta. Euroopa Kontrollikoda soovis erinevate järelevalveotsuste kategooriate kohta, näiteks erakorraliste äh, otsuste äh, kohta äh, ja hinnangute kohta ja hinnangu menetluste autoriseerimise kohta kõiki dokumente, ka konkreetseid teateid ja otsuseid, mis puudutasid konkreet-, konkreetseid pankasid. me ei kujuta ette, miks oleks Euroopa Keskpanga tegevuse tõhususe hindamiseks vaja konkreetseid panku puudutavaid otsuseid ja, ja lähtudes sellest, et ka meil on oma kohustused konfidentsiaalsusega seoses, ei saanud me kõiki dokumente esitada, kui asi puudutas individuaalseid pankasid. selle asemel esitasime aga Exceli äh, tabeli, kus äh, olid reaalsed otsused, äh, kuid anonüümiseeritud kujul. seal olid kirjas ka erinevad etapid, mis otsustusprotsessis läbiti, et neid otsuseid vastu võtta püüdsime siis EKA soovi äh, vastu tulla, äh, lähtudes äh, EKA mandaadist ja Euroopa Keskpanga mandaadist ja selle õiguslikest piirangutest EKA see mandaadi piiramine ainult Euroopa Keskpanga tõhususe, tegevuse tõhususe hindamisega on Euroopa esmases õiguses sees ja selle eesmärgiks on tagada Euroopa Keskpanga sõltumatus. see oli vajalik, aga see ja see on ka äh, nende esmaste tasandi õigusaktidega väga hästi kooskõlas, pidage meeles seda, et ühtse järelevalvemehhanismi määrus lõi selge aruandlusraamistiku äh, Euroopa Keskpanga kodukorra äh, Euro ühtse järelevalvemehhanismi määruse ning institutsioonide vahelise kokkuleppega. meil on oma süsteem, kuulamised, dokumendid, mida edastatakse Euroopa Parlamendile, Daniel Nui viib läbi kuulamisi, ka pangaotsused viiakse, kuuluvad oma valdkonda ja selline aruandlusraamistik tagab et järelevalve on tagatud sobivalt liikmesriikide olukorraga võrreldes. me vaatasime, kuidas on, on asjad korraldatud liikmesriikides ning äh, suuremas osas ei ole, liikmesriikides ei ole samuti võimalik auditit teostada selliste valdkondade üle, saab hinnata kas finantshaldust või tegevuse tõhusust, nii et meie arvates ei ole siin mingisugust auditi lõhet, millest siin räägiti. ja me oleme valmis siis alati Euroopa Kontrollikojale vastu tulema ning tagama seda, et me teeme konstruktiivset koostööd Euroopa Kontrollikoja mandaadist lähtuvalt ja nagu ma juba kord ütlesin, Euroopa Kontrollikoja soovitused olid äärmiselt teretulnud ja ainult üks soovitus on selline, millega oleme äh, vaid osaliselt nõus, aga siiski yeah,. suur tänu, jah. alati on probleem äh, see, kui auditeeritav ise tahab äh, otsustada selle üle, milliseid materjale audiitorile ähm, edastada. nüüd äh, palun raportööri. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la cort-. aitäh. proua esimees, suur tänu kõigepealt äh, Kontrollikojale tehtud töö eest. see oli väga vajalik ja kasulik ka eelarve kontrolli komisjoni tööle ja ma olen kindel, et ka fraktsioonidel on äh, sellest palju abi. Ehm, ma tahaksin aga natuke detailsemaid teada Euroopa Keskpanga esindajalt, miks teatud dokumente ei edastatud Kontrollikojale, sest et on vaja ju tagada, et Kontrollikojale edastataks kõik vajalikud dokumendid. nii et äh, Euroopa Keskpank peaks siin selgitama, miks selliseid erandeid on tehtud, miks ei tehtud juurdepääsetavaks teatud dokumente ja siis tahaksin tulla veel nende lünkade juurde, mis järelevalvesüsteemis on. kontrollikoja aruandes on välja toodud, et auditeerimise äh, mehhanismid ei ole võrreldavad riiklike äh, asutuste meetoditega, et need ei ole võrreldavad. ja seepärast on äh, olukord selline, et, et ei ole tegelikke instrumente teostada järelevalvet pankade tegevuse üle. nii et äh, on ka keeruline mõista, millised on tegelikult järelevalve tegevuse tulemused ja ka neil asutustel, millele järelevalvet teostati, oli keeruline seda täielikult mõista kontrollikoda on ka öelnud ja me ka ise leidsime selle aasta jooksul, et kohati on tulemused üsna meelevaldsed, tõlgendused võivad olla üpris erinevad. ning eh, asutused, mille järelevalvet teostati Neil tekkis ka probleeme, sest et äh, kõiki operatiivseid aspekte nende dokumentide puhul ei ole võimalik arvesse võtta. Äh, ja nüüd ka veel poliitiline järelevalvest äh,. Ähm, nimelt äh, ei hinnata süsteemseid riske, aga see just ongi ju see, mida on vaja teha. me ei saa lihtsalt tegeleda ainult riski tagajärgedega, mitte aga põhjustega. nimelt et pankade sees toimub liiga palju finantstehinguid. me ei saa ometigi jätta tegelemata spekulats-, spekuleerimisega ja sellega seotud probleemidega, nii et see on võitlus, mida me peaksime pidama järjepidevamalt, sest et vastasel juhul ei ole asjal mingit mõtet kui krediidimajandus äh, mõjutab äh, reaalmajandust äh, negatiivselt, siis seda tuleb takistada ja see on järelevalve mõte, see peab tagama stabiilsuse. ja siis veel üks punkt, nagu ka juba Kontrollikoda mainis, nimelt rahanduspoliitika põhimõtteliselt on ju üks ja sama institutsioon, mis hindab nii rahanduspoliitikat kui ka teostab järelevalvet ja see äh, tekitab ähm, või võib tekitada huvide konflikte, ma küsiksin siin ka Euroopa Keskpangalt, kuidas vältida neid huvide konflikte, jah, formaalselt äh, on ühtne järelevalvemehhanism ja Euroopa Keskpank eraldatud, aga tegelikkuses on need ühe äh, katuse all iga aastal tuleb siis avaldada aruanne ühtse relvamehhanismi kohta, esimene neist oleks pidanud saama avaldada kahekümne viieteistkümnendal aastal, aga Euroopa Keskpank on siin üsnagi saladuskatte all tegutsenud ja see on väga murettekitav, ei, ei toimu demokraatlikku kontrolli kõige selle üle ning komisjon on küll loonud instrumendid järelevalve teostamiseks, kuid me leiame, et lõppkokkuvõttes ei tehta seda, äh, mida, mis oleks poliitiliselt vajalik äh, selleks, et äh, juhtida ja hallata majanduspoliitikat ja ka rahanduspoliitikat, mis on kriisi ajal eriti oluline, vajalik, nii et see ühtne järelevalvemehhanism, see peaks tõepoolest tegelema kriisi algpõhjustega. on äh, väga kahetsusväärne, et me räägime ainult tagajärgedest järelevalve puhul, ei tegele põhjustega, selle tulemuseks on see, et süsteem võib muutuda veelgi ebastabiilsemaks, sest et äh, kogu järelevalve tõestamise alused on valed. nii et äh, need oleks siis minu märkused selle juurde, mida ütles ähm, kontrollikoda ja loodan, et saate vastata minu küsimustele aitäh ja nüüd alustame arutelu kõigepealt ähm, härra Heis. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel Kontrollikoja aruande üle, mis puudutab Rabobanka ja ühtset järelevalvemehhanismi ja suur tänu ka härra Vari panuse kommentaari eest. on oluline tuua välja, et ühtne järelevalvemehhanism loodi kriisi äh, ajal ehm, ühe sambana, et meil oleks ühtne järelevalvemehhanism, mis puudutab ehm, mitte ainult süsteemselt eh, olulisi pankasid, mille kohta meile regulaarselt saadakse eh, aruandeid, vaid eh, et teostada järelevalvet ka väiksemate pankade üle üle Euroopa. ja kuigi ühtne järelevalvemehhanism loodi kriisi Mm, tipus, ei tähenda see, et äh, et ei, et ei võiks pidevalt läbi vaadata seda järelevalvemehhanismi ja seda, kuidas Euroopa Keskpank seda läbi viib, on see, äh, see, et see loodi kriisi ajal, ei tähenda, et seda ei võiks nüüd üle vaadata mina usun, et kui Daniel Neuer tuleb meie komisjoni ette, majanduskomisjoni ette, et anda aru, siis ta on äh, tõepoolest üks parimaid äh, ametnikke, keda ma tean tema teadmiste poolest, sellepärast kuidas ta mõistab suuri pankasid ja kui vaadata seda, kuidas ühtne järelevalve, järelevalvemehhanism on toiminud selle homsest äh, alates, küsimus ei ole mitte ainult stressitestis, küsimus ei ole ka mitte ainult varades, mis on stressitesti aluseks, vaid see on ka tulevikku vaatav äh, tegevus. ja Kontrollikoja aruanne on üsna sarnane selle aruandele, mis äh, enam kui aasta tagasi avaldati Iirimaa äh, kohustusliku nõudeõiguste esindamise kohta ja seal toodi äh, välja, et Euroopa Kontrollikojale ei antud piisavalt äh, <clears throat> infot äh, troika rolli kohta äh, tollel Iirimaal, nii et me näeme, et dokumentatsioon on puudulik. see dokumentatsioon, mis tuleb ühtsest järelevalvemehhanismi, järelevalvemehhanismist ja ma arvan, et see on probleem, mida tuleb, millele tuleb rohkem valgust heita. nii et jah on väga, väga palju on ära tehtud kogu ühtse valvemehhanismi ulatuses, aga see ei tähenda, et ei oleks võimalik veel parandusi teha. et ma arvan, et see läbipaistvuse küsimus on väga oluline, kui me oma tööga jätkame, et avalikkus mõistaks, miks äh, ühtne järelevalvemehhanism on vajalik. minu meelest on täiesti loogiline, et äh, kui meil on ühisraha ja kui me loome pangandusliidu, siis peaks meil olema ka üle-euroopaline mehhanism, ühtne järelevalvemehhanism, kuid see peab vastama eesmärkidele ja seda tuleb muuta paremaks, tuleb tagada see, et see info, mis jõuab üldsuseni ja ka meie äh, komisjonile, oleks piisav. see rahandusdialoog, mis meil toimub Marju Draghiga, ei ole piisav, me ei saa sellest piisavalt infot, meil on vaja luua selline süsteem, äh, kus siis sellisest sellest äh, mõttevahetusest äh, tuleneb äh, suurem aruandluskohustus. ja lõpetuseks, ma arvan, et ei ole sobilik, et Euroopa Keskpank valib ise välja, millised dokumendid ta kontrollikojale annab. Euroopa Kontrollikoda peaks olema viimane instants otsuse puhul, millised institutsioonid vastavad mehhanismi standarditele. see on viimane instants ja sellepärast ei, ei ole sobilik mitte ühelegi institutsioonile, ka mitte Euroopa Keskpangale öelda, et nad ei nõustu selle mandaadiga ja ei ole nõus neid dokumente üle andma. see ei ole vastuvõetav, nagu ka kolleeg ütles, et äh, see aruanne, äh, mis pidi valmima juba septembris kaks tuhat viisteist, ei ole ikka veel esitatud. Need kaksteist, kolmteist need ettepanekud, mis Euroopa Kontrollikoda on esitanud Euroopa Keskpangale, nendega on tegelema hakatud ja see on tervitatav. niisiis, ma tahan veel öelda, et nende eriaruannete suureks eeliseks on see, et me saame välja tuua, mis on head ja halvad äh, ja praktikad ja ma arvan, et et äh, praegusel hetkel äh, on äh, oluline ka see, et Euroopa Keskpank väidab, nagu ta annaks otse aru meie kojale, aga tegelikkuses nii ei paista. aitäh ähm, rahandusdialoog ja audit on erinevad asjad ning ähm, rahandusdialoog toimib väga hästi, parlament on ka korduvalt väljendanud äh, oma rahulolu sellega. aga nüüd Pervanš Peres, palun. ja ka interpretatsioon? jah, ma leian, et on väga oluline, et meil on selline ühiskohtumine, kus äh, on kohal eelarve kontrolli komisjon ja majanduskomisjon. kuulan väga suure huviga ja ma tahan alati, Euroopa Kontrollikoda saaks teha oma tööd nagu kord ja kohus, nende raportite lugemine on äärmiselt rikastav, nii nagu ikka, ja äh, ühtse järelevalvemehhanismi äh, eest vastutaja on ilmselt samuti lugenud neid Kontrollikoja raporteid äh, sama suure huviga aga kui ma vaatan, et noored institutsioonid, värsked institutsioonid, mis paika pandi äh,, kui me vaatame, kui palju neid ülesandeid äh, kaasneb äh, selliste ülesannetega nagu SSM-i järelevalve, siis äh, näeme, milline üüratu töö see on, meil on pangandussektor, mis on kogu oma mitmekesisuses ja kogu selle üle tuleb järelevalvet teostada. ma kardan, et kui nüüd ainult sellises olukorras keskendutakse ühele või teisele aspektile, siis äh, me äh, võime seada raskesse olukorda, haprasse olukorda institutsiooni, mida meil on hädasti vaja Euroopa Liidus, aga me tahame seda sektorit hoopis tugevdada iga päevaga. ma arvan, et me võiksime omalt poolt anda ka oma panuse sellele, et me saaksime parandada ühtse järelevalvemehhanismi tegevust. seda institutsiooni on olnud raske luua, asutada äh, kontrollid erinevates valdkondades on ju äh, nii erinevad, aga kandkem hoolt selle eest, et me nüüd äh, titta pesuveega välja ei viskaks. meil on ju liikmesriikide tasandil ka pankade järelevalvesüsteemid. Äh, ja ma arvan, et olemasolevat arhitektuuri tuleb vaid edasi arendada, mitte nõrgendada ma saan aru, et sellise uue institutsiooni jaluleseadmisel on omad äh, raskused, aga ma tahaksin küsida, et äh, kas me oleme saavutanud hea tase, tasakaalu nüüd äh, juhtiva tasandi nõuannete, poliitilise tasandi ning kohaliku kontrolli vahel. kas metoodika, otsusekindlus erialad, seda asjatundlikud teadmised, kas need on tagatud töömetoodika? jah, tööd tehti väga kiiresti. ja äh, kui ma vaatan seda raportit, siis mul on selline tunne, et äh, seda kontrollikoja auditi raportit tehti liiga vara. suur tänu, härra esimees. Euroopa Kontrollikoda Äh, <clears throat> kontrollikojal on ju vastavalt üldse järelevalvemehhanismile ülesanne kontrollida pankade valitsemist ja meie seadusandjana Euroopa Parlamendina oleme neile selle ülesande andnud. ma arvan, et äh, me peaksime kontrollikoja äh, uurimise tulemusi ka väga tõsiselt võtma. minu meelest on siin selged lüngad, kui riiklikud järelevalvepädevused antakse üle Euroopa tasandile aga riiklikud järelevalveasutused mm, ei saa samasuguseid, samaväärseid pädevusi nagu äh, Euroopa institutsioonid pankade revalveks, siis on, tekib siin lünk, mis on vaja täita. Euroopa Keskpank äh, on ju äh, äh, ei ole ju tegelikult sobilik järelevalve äh, läbiviijaks keskpangana. äärmiselt oluline on tagada läbipaistvus ning äh, mitte ilmaasjata ei ole institutsioonide vahelises kokkuleppes äh, meie parlament ja keskpank kokku leppinud, et kõik pädevuste ülekandmised äh, Euroopa tasandil peavad olema seotud vastavate läbipaistvuse aranduskohustustega. sellest kohustusest tuleb kinni pidada. ja ei tohiks unustada ka seda, et Euroopa Keskpanga põhikiri on ju ka loodud just keskpanga ülesande täitmiseks. sellepärast ma küsiksingi nüüd kontrollikojalt, millised oleksid võimalikud ja paremad koostööd Keskpangaga ja tagada parem läbipaistvus ja kuidas äh, on loodud võimalusega sõlmida institutsioonide vahel kokkulepe Kontrollikoja ja Euroopa Keskpanga vahel, kas olete juba mingeid sammu ähm, astunud selles suunas ja küsiksin ka proua Laudenschlägerilt, mida arvab Euroopa Keskpank selle kohta, aitäh. kolleeg Takola, palun. tänan, esimees ma tahaksin tänada Euroopa Kontrollikoja liikmeid, härra Neven Matest, selle tasakaalustatud äh, aruande eest ja kolleegi Marko Vallit tema panuse eest. nagu äh, Euroopa Kontrollikoda ütleb, et selle keerulise ühtne, ühtse järelevalvemehhanismi loomine toimus väga kiiresti ja see veelgi rõhutab selle aruande tähtsust seoses Pangandusliidu loomisega. nagu paljude järelevalvemeetmete puhul ja ka riiklike pädevate asutuste ja EKP vahelistest suhetest on oluline kodanikele selgitada, kuidas see uus kord toimib. paar sõna ka sisu kohta. Äh, on hädavajalik äh, teostada sügavat koostööd kontrollikojaga ja samuti aruandlust teiste institutsioonide ja liikmesriikidega ka sellel on tähtis roll. ma nõustun ka Kontrollikojaga, et otsustusprotsessi täiendav harmoniseerimine on hädavajalik selleks, et järelevalve aruandes keskenduda rohkem tähelepanu nõudvatele küsimustele ja see on olulise tähtsusega selle mehhanismi toimimiseks. töökoormust tuleks jagada, kuid see on ühine probleem kõigi uute struktuuride puhul ja kulub aega, enne kui saavutatakse täielik tasakaal. ja samas tuleb rõhutada, et jätkuva hindamise äh, olulisus on suur. suur tänu ja nüüd Ajala Sender. suur tänu, esimees Äh, härra Katalin ei saa kohal olla kahjuks täitsa. ta pidi olema kohal arutelus, kui ta saadab oma vabandused. ja seda seoses olukorraga tema koduriigis. kui te lubate, siis ma äh, lähtuksin sellest, mida ütlesid kolleegid selle arutelu käigus, ma tahaksin avaldada tunnustust härra Vallile, äh, kes on väga sügavuti analüüsinud neid küsimusi ja neid tõstatunud murepunkte ka neid murepunkte, mida on tõstatanud Kontrollikoda. meil on see esimene aruanne selle ühtse järelevalvemehhanismi kohta ja ma nõustun proua Peresiga, et ähm, see on üsna tundlik, on veel varane aeg selle hindamiseks. Euroopa Kontrollikoda ütles, et käivitus hästi, et töö käivitus äh, hästi ja ka seda tuleb märkida, kuid teatud valdkondades tuleb olukorda parandada ja kui on neid äh, algusperioodi äh, probleeme, siis tuleb nendega tegeleda. aga samas ma tahaksin esitada paar küsimust härra Matesele. kõigepealt tahan öelda, et, et Euroopa Kontrollikoda on teinud suurepärast tööd, äh, arvestades olukorda, mis on üsna keeruline ja väga tundlik ja selles kontekstis lähtudes ma tahaksin esitada paar kommentaari. on oluline teha vahet ühelt poolt aruande vahel, mis käsitleb huvide konflikte või võimalikke huvide konflikte või mingeid sümpteemseid probleeme ja teisalt nende küsimuste vahel, mis on seotud riskidega ja neid tuleb käsitleda nii lühemas kui pikemas perspektiivis eraldi. me räägime Euroopa Keskpanga juhtimisest, siis võime ette kujutada, et neil on vaja teatud tulemüüre ja seda selleks, et probleeme vältida. mis puudutab ühtset järelevalvemehhanismi, siis ma mõistan äh, et ühelt poolt me peame välja selgitama need valdkonnad, kus on võimalik teha head koostööd, nii nagu erinevate agentuuride, ametitega, samas tuleb mõelda sellele, mida võib täiendada, parandada, et kõik oleks paigas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmiseks, kui selguvad probleemid, siis tuleks nendega tegeleda näiteks ähm, töötajate nappus, äh, teinekord võib-olla on probleem asukohtades või muudes aspektides ja teisalt ma tahaksin küsida teilt ja nüüd ma pöördun EKP esindaja poole, et äh, väga oluline, eks, et EKP ähm, esiteks kogu vajaliku informatsiooni, sest see hõlbustaks kontrollikoja tööd, eriti nendes aspektides, mille suhtes äh, kontrollikoda leiab teatud murepunkte tuleb teha selget vahet ähm, võimalike esile kerkivate äh, raskuste vahel vahet, e, ühelt poolt siis rahandusega seotud ja järelevalvega seotud aspektid. me teame, et äh, see on väga tundlik valdkond ja äh, liikmesriikide pangad tegelevad nende küsimustega ja Euroopa tasandil püüame ohjata neid, äh, analüüsida ka riiklikke pangandussüsteeme ja muidugi liikmesriigid ei ole alati rahul sellega, kuid meie kolleegid ei tohi seda unustada. teinekord väljaspoolt äh, on asjad väga selgelt nähtavad, kuid teinekord võidakse sattuda väga raskete tundlike probleemide peale ja võib väita, et mõningad need küsimused, probleemid jäävad pangandusjärelevalve äh, volituste piiridest väljapoole, kuid samas me peame tagama kontrollikoja tegevuse tasakaalustatult, et ta teeb ettepanekuid tuleviku jaoks, nii järelevalvemehhanismi kui ka keskpanga jaoks Äh, ja seda talakasutatud viisil ja ma arvan, et on oluline silmas pidada kogu süsteemi tulevikku. ja kolleeg Flanagan. Äh, selle komisjoni regulaarne äh, osaleja, äh, ma olen natukene skeptiline selles suhtes, mis toimub, ma tahan öelda, et mulle alati avaldab sügavat muljet Euroopa Kontrollikoda ja see, kuidas nad oma tööd teevad kuid nagu meie esinaine ütles, eh, eh, keskpank ei saa valida, mida ta esitab kontrollikojale, mida mitte, sest kontrollikoja poolt tehtav on igati positiivne ja pangandusliidu kolm põhilist eesmärki on kirjeldada järgnevad suurem läbipaistvus, ühtsus ja turvalisem ja nagu te teate, ühtne järelevalvemehhanism loodi aastal kaks tuhat neliteist ja see pidi ük, olema üks äh, kolmest pangandusliidu sambast. Need algusperioodi raskused, mida öeldi, eh, seitsekümmend miljardit eurot tähendas seda, et need sambad varisesid kokku meie pea peal. enne aastat kaks tuhat neliteist ta võiks öelda, et tal ei olnud kindlat sõnaõigust, ametlikku sõnaõigust selle üle, mis toimub Äh, üks asi on äh, teada, mis äh, toimub praegu ja mis toimub tulevikus, aga tuleb ka mineviku õppetunde arvestada. kahe tuhande seitsmendal aastal Iirimaal Unicrediti vanem riskijuht võttis vahetult ühendust keskpanga ametnikega ja teatas, et tema pank rikub tõsiselt likviidsusnõudeid, kuid tema kaebust ignoreeriti ja me peame sellest õppima aasta hiljem, hiljem kõik Iiri pangad parisesid kokku ja äh, Iiri valitsus andis välja no, blanko tšeki, mis on meile maksma läinud seitsekümmend miljonit eurot kui nad oleksid kohe reageerinud Jonathani kaebusele ja mõistnud, et kui üks pank valetab, miks mitte arvestada seda ka teiste pankade poolt, kes teab, kuidas olukord oleks välja kujunenud. ma, inimesed võivad öelda, et see toimus kümme aastat tagasi, aga see ei ole puhtalt ajalugu. me ikka kannatame selle eest äh, kolm miljonit, üks miljonit enne seda ja tavalise inimese jaoks see tähendas seda, et me laenasime suurelt pangalt kolm miljardit ja siis pistsime tule otsa, kuid me ei saanud sellest. ühtne järelevalvemehhanism tähendas seda, et üle terve Euroopa kehtestatakse usaldatavusnormatiivid järelevalve üle ja kui me nüüd tuletame jälle Jonathan Schunateri eh, ja tema kaebust ja kui selle jaoks reageerida, siis oleks kõik eh, pidanud vastust ka, aga nüüd ma tahaksin küsida, kuidas äh, Äh, Euroopa Keskpanka oleks pidanud juba varasemalt Jonathan Sugarmani kaasust äh, äh, analüüsima ja uurima ja mitte ainult Iiri rahva jaoks, vaid ka Euroopa Keskpanga jaoks, sest need algusperioodi raskused, me võime nad küll kõrvale jätta, kuid need on väga kulukad meie jaoks ja me ei tohi neid unustada, sest kui me seda teeme, siis me äh, teeme kahju paljudele inimestele. me ei saa sulgeda ust nende probleemide eest. ja me ei saa öelda, et äh, nüüd on liiga hilja, me ei saa midagi teha, me peame mõtlema, mida EKP saab teha äh, meie jaoks ja kuidas paremini töötada. proua Liisentfeld. FISMA, wenn Sie sich bitte auch. FISMA peadirektoraadist. Ah, Entschuldigung vabandust, enne veel viimane äh, arutelus osaleja. suur tänu. ma püüan rääkida lühidalt ja alustuseks äh, räägin ka majanduslike huvide deklaratsioonist. meie kuues fraktsioonis soovime äh, riiklikku finantssüsteemi kontrolli, sest äh, krediitide jaotamine on liiga oluline, et jätta see eraturule ja eraalgatustele, see on meie põhimõtteline seisukoht. seejuures äh, pangandusjärelevalve tsentraliseerimise mõte on see, mis tekitab neis tõsiseid reservatsioone. ja need põhjuseid on juba täna siin saalis kirjeldatud ja ja sellele tuleb ka reageerida. Äh, rahanduspoliitika ja järelevalvepoliitika konflikt, huvide konflikt on juba tõstatatud ja me nõuame vastust sellele. muidugi ressursside vähesus on üks nendest punktidest ja sellise tegevuse tsentraliseerimine vajab ressursse, mis ei ole praegu äh, ühtsele järelevalvemehhanismile kättesaadavad mis tähendab seda, et tuleks parandada äh, koordineerimist SSM-i ja riiklike keskpankade vahel või pädevate asutuste vahel, seetõttu et me soovime rahuldavat vastust ja reageeringut. järelevalvemehhanismi tööks on vajalik pankade poolt esitatavad andmed, aga mina tahaksin teada saada, kuidas see toimib. kuidas järelevalvemehhanismi tehnilised eksperdid äh, töötavad saadavate andmetega. me teame, et pankadel on oma varade hindamise ja kalkuleerimise meetodid ja kuidas tehnilised eksperdid äh, sõltumatult sellest neid hindavad. ja need varipangad, äh, kes esitavad küll hea bilansi, aga kasutavad väärtpaberistamist oma varade hindamiseks ja bilansis esitamiseks ja selliste kahtlaste võlgade ja laenude äh, varjamiseks. kas meil on vaja sellist pangandusjärelevalvesüsteemi, äh, mis võib takistada sellise varipanganduse laienemist ja aitaks kaasa süsteemi stabiliseerimisele? ja lõpetuseks äh, see too big to fail põhimõte kas poleks soovitatav tegeleda otseselt finantssüsteemi struktuuri probleemidega, mitte ainult järelevalvesüsteemi, vaid eraldada investeerimispangandus jaepangandusest. suur tänu. ma ei tea, kas komisjoni esindaja soovib sõna võtta või mitte, mitte. ja nüüd vastuseks saab äh, sõna EKP esindaja. ma vabandan siiski Kontrollikojale. tänan, esimees. vastus sellele, miks me taotlesime neid dokumente see lähtub meie mandaadi määratlusest, et me auditeerime EKP juhtimist, kas me juht viib tõhusalt läbi oma tegevust Äh, seoses selle järelevalve tegevusega. ja seetõttu me taotlesime nimetatud dokumente. ma juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et meie auditi äh, tulemuste kohta EKP äh, ei ole kommenteerinud seda, et meie järeldused ja soovitused väljuvad meie mandaadi piiridest. seega me ei saanud vajalikke dokumente. kui me räägime äh, konfidentsiaalsusnõudes suhetes kolmandate osapoolte, kui audiitor, eraaudiitor kontrollib era äh, firma raamatupidamis, siis ta vajab andmeid ka kolmandate osapoolte kohta, see on normaalne tegevus auditeerimisel kuid eh, audiitor on kohustatud säilitama konfidentsiaals-, eh, täitma konfidentsiaalsusnõuet. ja ma usun, et öö, eh, oleks vale arvata, et sama põhimõte ei kehtiks ka riiklike auditite puhul. vastupidi, see peaks kohalduma. kui me räägime institutsioonivahelisest kokkuleppest, siis ma ütlen, et Kontrollikoda ei ole veel otsustanud, millist teed valida me ootame parlamendi järeldused ära ja ka komisjoni seisukoha. kui komisjon avaldab oma äh, raporti äh, ühtse järelevalvemehhanismi analüüsi kohta ja kui see idee valitakse, siis ei pea arvama, et see toob kaasa mõistliku aja piires suure edu. see on üks võimalikest valikutest, kuid nagu ma ütlesin, et kui otsustatakse minna seda teed, siis öö, äh, oodata, et see lahendab kõik need küsimused. see oli kõik, mis ma tahtsin kommenteerida. tänu ja Sabin Laudaschläger. tänan esimese ja lubage lahendada võib-olla see äh, vääritimõistmine, et kogu info, mida teie komisjon vajas analüüsi jaoks ja mida te küsisite härra Valilt, te saite meilt. ja ma usun, et kui me räägime tegevusest, kuulamistest, dokumentidest, siis EKP edastas need ja me jäime ootama aruannet, mitte meie aruannet, vaid teie komisjoni aruannet ja seega meie poole pealt lõppes see juba mitu kuud tagasi. vastates küsimusele, kas me analüüsisime õigeid küsimusi ja mitte ainult eh, krediidiriski aspekte ma tahan teile kinnitada, et me analüüsime kõiki riske, tegevusriske, tururiske, nagu te loetlesite, tuletisinstrumendid ja muud varad, väärtpaberistamine, investeerimispangandus ja nii edasi. me analüüsime neid sama sügavalt kui krediidiriski aspekte. me ei ignoreeri ühtegi riskiliiki sest me saame ära ainult, ainult need pangad, mis suudavad vastu seista šokkidele, millel on piisavalt kapitali ja likviidsust, eh, millel on hästi toimiv riskijuhtimine ja hästi toimiv äristrateegia, suudavad lahendada ja teenida majandust eh, nii kesk- kui ka pikemas perspektiivis, see tähendab nii tururiski, tegevusriski kui ka krediidiriski arvestamist ja see ei ole sugugi omavaheline, kui me räägime arbitraažist. jah, ühtsetes eeskirjades on võimaldatud üsna suurt äh, tegemisvabadust ja meid auditeerib mitte ainult et, et Euroopa Kontrollikoda, meil on juba kaheksas rahvusvahelise valuutafondi poolne hinnang kes analüüsis meie suutlikkust analüüsida krediidiriski, tururiski, tuletusinstrumente ja tegevusriske. Euroopa Liidu komisjon äh, hindas meie äh, tegevustõusust, meie siseaudit tegeleb nende küsimustega ja meil on väga selged reeglid äh, nii ülemaailmselt kui ka euroopalikul tasandil, milliseid hinnanguid me peame läbi viima ja väga selgelt Euroopas kehtivate eeskirjade põhjal on sätestatud, et me peame tagama, et me mõistame neid äh, äristrateegiat, äh, turustrateegiat ja kõiki pangandusega seotud riske. me sellega ei karista mitte krediidi poolt, vaid me käsitleme kõiki aspekte kui me nüüd räägime kattuvatest huvide konfliktist, siis ma kinnitan teile, et meil on lahususe põhimõte rakendatud Keskpangas ja meie äh, ühised talitused nagu IT-talitused, hoonete haldusosakond ja õigustalitus ei tegele poliitikaga. Äh, see on nõukogu ülesandeks ja SSM-i äh, juhtkonna ülesanne ainuke, kes tegutseb kahes valdkonnas äh,. olen mina vastavalt seadusele, ma olen SSM-i aseesimees ja Euroopa Keskpanga juhatuse liige ja nõukogu liige. seega need jagatud või kahte funktsiooni täitvad talitused ei mõjuta meie järelevalvepoliitika ja selle elluviimist ja nüüd vastuseks küsimusele, kas me valime, mida me dokumentidest esitame eh, kontrollikojale või mitte. ma tahan teile kinnitada siin ja täna, eh, et kõik kontrollikoja taotlused, mille me saame, vaadati läbi nii õiguslikust aspektist, millised kohustused on meile pandud, kas seadusandja poolt ja on selge, et igasuguse auditi puhul kolmandate osapoolte info on sageli küsitud, kuid SSM-i määruses on väga selgelt viidatud sellele, et meil on lubatud väljastada pangandusalast informatsiooni kolmandale osapoolele ainult siis, kui see on talle teadmiseks vajalik. Need to know põhimõttel. ja seetõttu ka meie ootame, et kontrollikoja teostab oma auditit, arvestades selle konfidentsiaalsuse nõuet. ja me oleme sunnitud läbi vaatama kõik taotlused, ükskõik kellelt nad on esitatud, nii toimisime ka Euroopa Komisjoni poolt, lähtudes selle need to know põhimõttest. ja siis tekkis meil küsimus, miks te vajate näiteks teatud liiki andmeid panga kohta selleks, et äh, analüüsida meie juhtkonna tegevuse tõhusust äh,. tõlked lõpetavad paari minuti pärast, seega ma palun teid ka raportöörile veel kõneaega jätta viimane küsimus oli, kuidas me töötame andmetega, kui ma ei eksi. meil on andmed äh, koondatud ühte andmebaasi, meil on suur võrdlusandmebaas ja niimoodi õnnestub Äh, piirata sellist omavaheliste info väljastamist ja see, kuidas me hindame erinevaid riske äh, võrdlusandmete põhjal, võrreldes pa pankade andmestike äh, sarnaste äriettevõtete andmetega. Tirando un po' le file di questo dibattito che è stato molto interessante, ho visto da parte comunque... Yeah jah, ma olen püüdnud kokku võtta kogu seda arutelu, mis oli äärmiselt huvitav ja kolleegid tunnevad tõsist huvi selle teema vastu. me peame vaatama, mis seal poliitilises arutelus toimub. kõik on öelnud, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem aruandluskohustust Euroopa Keskpangas ja me tahame paremini aru saada sellest mehhanismist, kus äh, on äh, väga palju endiselt konfidentsiaalset või salastatud infot. nii et selle teemaga tuleb tegeleda, tuleb tegeleda põhjalikumalt, äh, tuleb leida selline lahendus, mis tagab läbipaistvuse ja ma arvan, et läbipaistvuse suurendamisele on valmis kirjutama alla kõik variraportöörid ja kõik fraktsioonid, suur tänu teile teiepoolse ähm, teabe eest ja kõigi tagasiside eest, loomulikult meie parlamendis on erinevad ähm, seisukohad, mõningad äh, arvamused lähevad lahku, see on mõistetav, aga me kõik oleme kodanikud, kõik oleme Euroopa kodanikud ja kui meil on rahainstrument, mis võib äh, tekitada tasakaalu kõrvalekaldet, siis on kindlasti vaja ka majanduspoliitilisi meetmeid, millega selle vastu võidelda. nii et äh, vastastikune süüdistamine ei oleks siin mitte mingil juhul põhjendatud ühtse valuutaga on seotud mitmed tähtsad küsimused ja äh, sellest on tingitud ka mitmed äh, lahknevused meie majandus- ja rahaliidus. me peame aga tegema sellegipoolest ühistööd, me ei tohiks püstitada uusi müüre ega populistlikke süüdistusi külvata, me peaksime pigem läbirääkimiste laua taha tulema. suur tänu! Äh, proua Kressle saab samuti sõna mõneks tähelepanekuks. tegemist on väga huvitava mõttevahetusega, Euroopa Keskpanka kuulasin suure huviga ning mõistan teid neid täielikult, aga on üks punkt, milles me ei ole Euroopa Keskpangaga päri, rääkisime ühtse järelevalvemehhanismi arutelude käigus sellest nõukogust äh, ning äh, ma mäletan, kuidas öeldi, et ei ole veel varade puhul äh, piisavaid inimressursse, et tagada täielikku analüüsi varade üle ja ma saan sellest aru, loomulikult see valdkond on keeruline, aga me ei tohi siinsamas eitada selle probleemi olemasolu kui me seisame silmitsi mingisuguse probleemiga, siis ma arvan, et me peaksime äh, järelevalvet ka varade üle teostama siiski paremini ning äh, tegema seda võimaluste piires. olen täielikult teadlik sellest, äh, et ka meie aluslepingud annavad oma volitused ning seavad oma piirangud ning asjaolu, et tegemist on ühe institutsiooniga, kus on kaks erinevat tegevusvaldkondi, rahavaldkond ja siis järelevalve roll, selline mudel ei ole mitte ainult omane Euroopa Keskpangale, seda on rakendatud ka mitmetes liikmesriikides. see on ka auditiga seotud, loomulikult läbipaistvusega seotud küsimused on mõningad, mida tuleb analüüsida, arvesse tuleb võtta ka kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni seisukohti, sellepärast et tegemist on komisjoniga, kes vastutab selle teemavaldkonna üle. suur tänu kõikidele kolleegidele ja ma nägin, et äh, Euroopa Kontrollikoja seisukohti toetatakse ning äh, artikkel kakskümmend lõige seitse on üsna selge ja seetõttu ootame nüüd järgmisi sammu, samme äh, ning kui komisjon võiks meile nüüd anda märku sellest, millal tuleb teie raport, siis oleks see väga tore. suur tänu ja käesolevaga lõpetan meie koostöö ja koosoleku.